head kolleegid, jätkame tööga. kinnine koosolek on lõppenud, seal tegelesime kinnisvarapoliitikaga. ja mõistsime, milliseid edusamme meil on vaja veel teha läbipaistvuse vaimus kinnisvarapoliitika alal. ja nüüd loe, nüüd loevad tõlgid ette oma teadaande, mis puudutab töövaidlust. tänan tõlke kohal olemast ja palun kolleegidel võtta sõna lühidalt, sest peame tingimata lõpetama tänase koosolekul kell kaksteist kolmkümmend. kui vastuvõtjaid ei ole, siis on päevakord kinnitatud, koordinaatorite otsused kuueteistkümnendast maist on teil materjalides olemas ja kui vastuvõtjaid pole, siis on, loeme nad vastuvõetuks koosolekute protokollide kinnitamine kahekümne esimene, kahekümne teine märts ja kuusteist aprill, kui vastuväiteid ei ole, siis need, need protokollid on kinnitatud. nüüd läheme hääletuse juurde. kinnisvarapoliitika on hääletus edasi lükatud järgmisele nädalale, kahekümne kaheksandale juunile. nüüd aga hääletame paranduseelarve projekti number kaks, raportööriks Sigrid Murashan. kas te olete sisestanud hääletuskaardid seadmetesse? teeme proovi ja hääletus on alanud, see on test. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tänan. ja nüüd paranduseelarve projekt number kaks muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud? kaks? siin on ka suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud? kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Tout le monde a voté kas kõik jõudsid hääletada? ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kolmkümmend poolt, viis vastu, üks erapooletu. õnnitlused äh, raportöörile. Läheme edasi. Euroopa Liidu infosüsteemine koostalitusvõime, see politsei ja õigusalane koostöö kaheksas punkt tegelikult oli see ja ka üheksas, hääletame kahte arvamuse projekti. Nende autoriks on Bernd Kölmel, Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitus, varjupaiga ja rändepoliitika ning äh, piirid ja viisad ma annan lühidalt sõna härra Kölmelile kes selgitab meile komisjoni poolt tehtud muudatusi ja tänase hääletuse võimalikku mõju. härra Kölmel, mida te ütleksite kommentaariks? suur tänu, esimees. ma ei tahaks liigselt aega kulutada, nende kahe raporti puhul üle on piisavalt arutatud kokkuvõttes on tegemist väga olulise ettevõtmisega, mis peaks turvalisust Euroopa Liidus oluliselt tugevdama. tegemist ei ole eriti odava ettevõtmisega. meil läheb investeeringuteks üle poole miljardi euro, kuid see on hästi paigutatud raha. sooviksin juhtida komisjoni tähelepanu eelkõige sellele, et alles eile esitas komisjon taas kord uusi andmeid Nad võtavad meie palvet ilmselt tõsiselt selles osas, et me soovime pidevalt saada värsket infot, kui olulised arvud muutuvad, sest olukord ei tohi olla selline, et me otsustame siin valede andmete põhjal ning asi läheb lõpuks kaks-kolm korda kallimaks, kui algselt plaanitud EU-LISA esitas uued kalkulatsioonid riistvara kohta, kuus koma kolm miljonit läheb rohkem kõik maksma kui esialgu eeldatud ning kogukulud kasvavad neljasaja kuuekümne ühele miljonile ning ma usun, et need arvud on vastuvõetavad, sest otsustava tähtsusega on see, et kõik vajalikud hanked viidaks läbi nõuete kohaselt ning valitakse kõige ökonoomsem pakkumine ning et tehakse head koostööd ning kõik on informeeritud juba ette. seetõttu ma olen väga tänulik, et meile esitati andmed õigeaegselt ning ma kutsun teid üles neid raporteid heaks kiitma, aitäh! Très bien väga kena, aitäh, härra Kölmel, võimegi asutama, asuda hääletama. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek üheksa, poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud, number üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud, number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud, number kümme on tagasi võetud, number kolm, kes on poolt, langeb ära, sest et ei, teda tuleb hääletada. number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, number neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üksteist on tagasi võetud, number viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. suuline muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud nüüd kogu tekst muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend pool kolm, vastu kolm erapooletut, õnnitlused raportöörile. see teine koostalitusvõime arvamus see, mis puudutas siis piire ja viisasid. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kümme on tagasi võetud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üksteist on tagasi võetud, number viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud ja mis toimub. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolt, kaksteist vastu. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. suuline muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolt, kolm vastu, kolm erapooletut, õnnitlused härra Kölmerile. ja nüüd proua Niiriada raport struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketi suurendamine kõigepealt kompromiss seitse, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks vastu, neliteist poolt järgmine on muudatus, et need ettepanek, muudatusettepanekud, mis käisid kompromissi alla. muudatusettepanek üksteist, siis kõigepealt suuline muudatusettepanek, see puudutab in ja out küsimust, kes on selle suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletuid, jällegi kontrollime elektrooniliselt scrutin est ouvert. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks vastu, neliteist poolt. muudatusettepanek number üksteist. kes on poolt, vastu? erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek number kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt vastu. kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek number kaksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üks vastu, neliteist poolt. muudatusettepanek kolmteist. kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt. vastu kontrollime elektrooniliselt, kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastu, kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, vabandust, ütleb esimees, kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seega peame hääletama neid muudatusettepanekuid, mis olid kompromissis kaks, number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudusettepanek number neli, eraldi hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seega võtame nüüd muudatusettepanekud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudat- ja seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja võtame kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt kes oli poolt? ei, see langes ära selge. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt. see langeb ka ära, kuni ja ka kolmkümmend langeb ära. see tähendab, et üheksa on see, mille üle tuleb hääletada, see ka langes ära. selge. ja kümme sel juhul, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kogu tekst muudetud kujul. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, viis vastu, kolm erapooletut. õnnitlused proua Nii Riadale järgmine hääletus puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutamist, Alain Lamassouri raport, Air France'i juhtum, muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neli poolt, viis vastu, erapooletuid, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seitse, kaheksa langevad ära, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kümme on tagasi võetud ja ka üksteist, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmteist on tagasi võetud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuusteist esimene osa ainult, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viisteist. siin on ka suuline muudatusettepanek kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksateist hääletame siin viimast osa, arvestades kaheksateistkümnega, kes on poolt? vastu? erapooletuid kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist vastu, viisteist poolt. muudatusettepanek number kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek number kakskümmend neli, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, kolm vastu, kaks erapooletut, õnnitlused Alana Massuurile Nous avons maintenant à nous prononcer sur euh, deux trans-. nüüd on meil kaks ümberpaigutamise taotlust. võib-olla, et Sigrid Murasson on, on ta siin? härra raportöör. aitäh, esimees, tere hommikust kõigile. esimene ümberpaigutamine on otsus kümme Euroopa Komisjonilt ja selle eesmä- ja see on Ähm, tagajärg hääletusele, mis meil oli kolleeg Lamassuuri raporti osas, ehk siis kasutada üheksa koma kaheksakümmend üheksa miljonit äh, toetust selleks, et äh, anda Air Fra-, Air France'i äh, töötajatele toetust ja mina teen ettepaneku hääletada poolt. aitäh. ja nüüd hääletame ümberpaigutamist, niisiis kümme, kaks tuhat kaheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, üks erapooletu teine, ümberpaigutamine, härra raportöör tänan, esimees, see ümberpaigutamine puudutab halduvkulut-, halduskulutusi, väga lihtne meie vaatenurgast, neliteist koma üks miljonit eurot, mis äh, viia, mida siirdetakse komisjoni erinevate peadirektoraatide vahel ja esiteks, kust see raha tuleb, mis on allikad, on kaks allikat, kõige, kõigepealt need summad, mis ajutiselt jäid äh, määramata selleks, et just sellistele vastu, selliste teemadega tegeleda ja teine allikas on läbi vaadatud äh, vajadused peadirektoraatide tasandil, eriti mis puudutab lepingulisi töötajaid ja konverentse, missioone, äh, eelarve ja kuhu raha läheb, läheb Digipage'ile ja peasekretäriaadile IT-programmide jaoks DJ Competition uuringute konsultatsioonide jaoks, DJ Home, rände ja julgeoleku teemad, DJ Near, projektid lõuna ja idanaabrus vallas väga oluline, DJ Move, äh, ülesanded äh, avatud taeva kontekstis, neil on rohkem raha missioonideks vaja. Digicom, samuti missioonid, vaatasime selle kõik läbi, esimees, kolleegid, ma teen ettepaneku hääletada nende ümberpaigutamiste poolt, see on siis neliteist koma üks miljonit halduskulutusi. panen hääletusele. elektrooniline hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. see oli kuskil isegi olemas tegelikult. Chairman, the interpreters are asked esimees, tõlgid paluvad, et te mikrofoni sisse lülitaksite. Merci. tänan. ma kinnitan, et hääletus oli avatud. ja need, kes ei ole veel hääletanud, kutsun üles seda tegema. ja muus mõttes on hääletus lõppenud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, kolm vastu. õnnitlused raportöörile. ja härra Ashworth, kas äh, tutvustaksite oma soovitust, mis puudutab ümberpaigutusi Euroopa regioonide komitee, Euroopa andmekaitse inspektor vastavalt äh, artikli kakskümmend viis ja vastavalt nende personali nimekirjadele. härra Ashford. esimees, jah, kaks punkti andmekaitse inspektori kohta. esiteks seitsesada tuhat eurot äh, töötasude eelarverealt viia lepinguliste töötajate eelarvereale. see võimaldaks andmekaitse inspektoril võtta tööle umbes viisteist lepingulist töötajat uue Andmekaitseameti jaoks ja samuti puudutab see äh, emapuhkust. ma arvan, et see on õige ettepanek ja algatus. ja ma arvan, et see võimaldab pikaliselt vahendeid kokku hoida. tehniliselt probleeme ei ole ja teine taotlus jällegi andmekaitse inspektorilt üks AST töh-, koht AST üks, AST kaheks, SC kaheks, et tööle võtta paremini tasustatud, paremat finantstaustaga töötaja. mul on, kui esimees, me võiksime need kaks kokku panna hääletuseks, siis ma toetaksin seda, kui, kui, kas te võiksite seda praegusel hetkel teha? sest tehniliselt võttes kui keegi vastu ei ole, siis, siis ütleme jah. ja viimane puudutab regioonide komiteed ja ümberpaigutust. me oleme palunud neilt rohkem infot selle konkreetse ümberpaigutuse kohta ja ootame seda endiselt. ma teen ettepaneku, et me tegeleme sellega järgmisel koosolekul hästi, siis kolmas ümberpaigutus on edasi lükatud äh, järgmisele koosolekule ja kahe esimese ümberpaigutuse osas, kui keegi vastu ei ole, siis äh, kinnitame nad heaks kiidet-, kinnitame nad vastuvõetuks. ja sõna saab Monika Hoolmeier kinnisvarapoliitika osas. suur tänu, esimees ainult äh, pisut äh, eelinfot, hääletus on alles esimesel juulil. kõne all on EBA hoone projekt Pariisis. üheksandal juulil äh, hääletame selle üle ning ma palun, et EBA esitaks meile selleks samuti omapoolse aruande ning meil on vaja ka Ühendkuningriigi valitsuse toetusele kinnitust, sest äh, kulutused, mis siiamaani aastast tegivad, on kolm koma seitse miljonit äh, ning see tähendab, et äh, viie aasta jooksul on meil, arvestades Brexitit, tuleb meil oluliselt rohkem maksta ning selle jaoks tuleb vahendid leida ning edaspidi EBA kuulutab välja veel ühe hanke ning nüüdseks on siis leitud hoone, mis on isegi odavam ning Prantsuse valitsus leiab, et ka, et see on igati sobiv ning renditud hoone Tour Euroclasas lõpeb üheksa aasta pärast ning seda on võimalik pikendada veel kuue aasta võrra ning Londoni kogemuse põhjal me teame, et tuleb olla valmis ootamatusteks ning väga oluline on, et oleks võimalik lepingut ka enneaegselt lõpetada. renditav pind on üle viie tuhande ruutmeetri ning ja meil on nelikümmend üheksa töötajat, kes siis kolivad vastavalt uutesse ruumidesse ning seejuures järgitakse siis Euroopa Liidu eeskirju. üüritasu jääb ühe koma üheksa kuni kahe miljoni piires ning kakskümmend kaks kuud rendivaba hinda, rendivaba perioodi on sisse arvestatud juba ning asukoht Pariisis on kahtlemata soodsam kui senine Londonis. Prantsuse valitsus on pakkunud välja üks koma viis miljonit toetust sisseseade jaoks ning lisaks ka renditoetust kolmekümne nelja kuu renditasu ulatuses ning äh, sellele lisanduvad ka muud toetused. ning äh, Prantsuse valitsuse poolne rahaline toetus ei sõltu sellest, milline hoone välja valitakse ning lähinädalatel me analüüsime olukorda koos variraportööridega EBA omalt poolt püüab samuti meile varakult kogu info edastada ning võrreldes varasema kogemusega Londonis, kus kõik oli töötajate jaoks veel väga uus, siis praegu on olukord tunduvalt organiseeritum ning praegusel hetkel näeb asi üpris positiivne välja ning üheksandal või kümnendal juulil eh, siis tuleb ka hääletus ning kui teil on küsimusi, siis igal ajal olen nõus vastama. suur aitäh Monika Olmajärile selle teadaande eest. tegemist on väga olulise teemaga, aga me räägime sellest veel alati järgmisel nädalal. kas sõnavõtusoove on, ei ole? Lähme siis edasi järgmise punkti juurde mis on ka geopoliitiliselt aktuaalne. eelarvekomisjon äh, soovis ära kuulata Euroopa Komisjoni seoses kuuenda juuni delegeeritud otsusega, mis lisab Iraani nende riikide hulka, kus Euroopa Investeerimispank äh, saab Euroopa tagatist kasutada oma rahastamise jaoks välisküsimuste komisjoni liikmed ja härra Fleckenstein, kes on Iraani alaline raportöör, on samuti kutsutud osalema. härra Lewandowski, Euroopa Parlamendi delegatsiooni liige Iraaniga suhetes, saab samuti meile selgitusi pakkuda ja siinkohal teen ettepaneku, et anname sõna kõikidele sõnavõtjatele kolm minutit korraga komisjonist proua Anna Krisanovska, kes on ECFIN-i L1 vastutav töötaja koordineerimine siis Euroopa Investeerimispanga rühmaga ning Arengupangaga. Euroopa Investeerimispank Bernardo Masier, kes on äh, finantsküsimuste peadirektoraadist äh, äh, välistegevuses härra Trossol Warcraft ja esimees vabandab, kui valesti hääldas kes vastutab Iraani rakkerühma eest ja kes on ka valmis meie küsimustele vastama. kõigepealt proua Anna Krisanovska uh,. Merci, monsieur le president uh,. Ah, suur aitäh. ma tahaksin delegeeritud akti tutvustada ja selle eesmärgiks on viia Iraan võimalike sobilike riikide nimekirjast eh, Euroopa Investeerimispanga eh, skeemi osas eh, abikõlblikuks riigiks. kuuendal juunil kiideti see delegeeritud akt heaks. see on ette nähtud ILN-i otsuses neljateistkümnendast märtsist sellest aastast ja ma tahaksin kõigepealt välja tuua kõige olulisemad äh, aspektid sellest. delegeeritud akt oli Junckeri ettepanekute ning äh, asepresident äh, Mogherini ettepanekute seas ning sai riigipeadelt ja valitsusjuhtidelt Sofias kuueteistkümnendal mail täieliku toetuse kohe pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid olid teada andnud tulevad välja Iraani ühise kõikehõlmava tegevuskavaga. see delegeeritud akt on äh, ühehäälse poliitilise tahte elluviimine. tahaksin selgitada, äh, mida see akt endast sisaldab ja mida mitte. sellega saab Iraan abikõlblikuks riigiks eelarve garantii osas, äh, mis Euroopa Euroopa Liit laiendab Euroopa Investeerimispangale välistegevuse. see ei tähenda seda, et investeerimispank saaks koheselt hakata laenama Iraanile. see ei muuda ka seda, et laenuotsused ja need otsused, mis puudutavad valdkondi, kus pank saab laenata, mitte, on endiselt eh, investeerimispanga juhtivorganite eh, pädevuses ning kõik see käib vastavalt tavalistele menetlustele paar sõna samuti selle kohta, mis puudutab selle akti vastuvõtmise ajakava. delegeeritud akt kiideti heaks kuuendal juunil ja e, sellele järgneb kahekuune periood, mis on otsuses ette nähtud. selle aja jooksul nõukogu ja parlament saavad väljendada oma arvamust e, selle akti osas või võivad siis nõuda lisaks veel kahte kuud mõtlemisaega selle otsuse eh, taga on aga see, et esimene Ameerika Ühendriikide sanktsioon tõenäoliselt jõustub kuuendal augustil. see tähendab seda, et kui me kahe kuu perioodist kinni peame, siis kuna tegemist on eh, ühehäälse otsusega riigijuhtide poolt, Äh, ja oleks meie otseseks reageeringuks Ameerika Ühendriikide otsusele ja see tähendab seda, kui, et see jõustuks siis päev enne Ameerika Ühendriikide sanktsioonide jõustumist, aitäh. suur aitäh, härra Demasier, palun Euroopa Investeerimispangast. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma tahaksin paari sõnaga selgitada seda, Äh, millised olid Euroopa Investeerimispanga mõtted ja hoiatused komisjonile, kui äh, komisjon teavitas investeerimispanka otsusest muuta Iraan äh, abikõlbulikuks riigiks. me leiame, et selle otsuse tagajärjed on väga piiratud ja teiseks see otsus paneb Euroopale läbi Euroopa Investeerimispanga äh, teatud olulised finantsohud. esiteks, mis puudutab selle otsuse finantsulatust, äh, see, siinkohal Euroopa Investeerimispank peab võtma vastavad otsused, mis puudutavad siis äh, võimaluste kasutamist, abikõlblikkuse kasutamist ning meie äh, juhtivorganid peavad, äh, peavad seda otsustama kvalifitseeritud häälteenamuse alusel. operatsioonid Iraanis ei saa alata enne seda, kui investeerimispank ei ole lõpetanud Iraaniga äh, läbirääkimisi raamlepingu ümber, sellepärast et meil on selline kohustus kõikide riikidega, kus me tegutseme. see raamistik on vajalik selleks, et paika panna õigused ning hüvitised, äh, rahalised ja juriidilised vajaduse korral selleks, et ähm, me saaksime oma operatsioone läbi viia. Iraan lisaks sellele on endiselt riik, mis ei kasuta, äh, mis ei kehtesta äh, terrorismivastaseid meetmeid rahastamise küsimustes ning sellest tulenevalt Iraan on riik, mis, mille puhul me saaksime rahastada ainult väga väheseid äh, tegevusi. mis puudutab finantsohte, siis äh, operatsioonide osas on pangal vaja igapäevaselt juurde pääseda rahvusvaheliste kapitaliturgudele ning äh, siin räägin muidugi dollaritest. läbi teiseste sanktsioonide ja see, et investeerimispanka Äh, Ameerika Ühendriigid võivad siis pidada Iraani aitavaks pangaks. see võib äh, äh, mõjutada investoreid, kes ostavad investeerimispanga aktsiaid ning kes on Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni all ne-, kümme kuni viisteist miljardit finantseerimist, eurot finantseeringuid tulevad nendest allikatest. ning kõikides valuutades läbiviidavad tehingud võivad katkeda sellepärast, et meil ei ole võimalik enam juurde pääseda dollarisüsteemile ning see võimaldab, võib eh, investeerimispanga äh, panna olukorda, kus me ei suuda samuti tagasi maksta oma kohustusi kas dollarites või teistes valuutades ning kui võlakirjade osas me tagasimakseid ei tee, siis võivad äh, sellised tagasimakseraskused äh, leida kajastamist kõikides äh, meie kohustustes. selline, kas need ohud on võimalikud, võivad realiseeruda, siis siin tuleb ütelda, et kõik see sõltub sellest, kas me tõesti sekkume Iraanis või mitte. teiseks oleme me täheldanud, et Ameerika ajakirjanduses, muuhulgas ka Wall Street Journalis on ilmutatud artikleid, mis seavad meid ohtu, tegemist on siis äh, presidendile lähedaste ringkondadega, need tulid välja sellel hetkel, kui komisjon oma otsusega välja tuli ning sellel hetkel ka investeerimispank ei teadnud, eh, mida edastada Ameerika võimudele ning me olime sunnitud võtma äh,, vabandust, peatama laenu dollarites. ning meil ei ole uut võimalust avanenud. kokkuvõtteks siis võib ütelda, et see kõik on viinud investeerimispanga selleni, et me oleme ütelnud, et selline otsus on operatiivselt kahtlane, ohtlik ning võib-olla peaksime vähemalt ootama ära seda, millised ja kui kaugele ulatuvad on Ameerika Ühendriikide sanktsioonid, enne kui me mingeid otsuseid vastu võtame. Cette... aitäh teile nende selgituste eest. tegemist on tõesti kõrgelennulise strateegiaga ja turgude ning poliitiliste tahete äh, konfliktiga. aga nüüd annan sõna härra Fleckensteinile, kes on alaline raportöör Iraani küsimustes välisasjade komisjonis. härra raportööril on ka muid kohustusi, ta peab lahkuma kell üksteist ja kell on just täpselt üksteist But I uh, stay a bit longer, so. ma võin jääda ka natuke pikemalt, mul on ainult üks küsimus. nagu meid hoiatati ette mul on ainult üks küsimus. kas meil on paremaid alternatiive? mis oleks teie ettepanek? mida peaksid meie rahandusministrid tegema? Cette question, vous l'adressez à monsieur... Küsimus on härra Demasierile, kes vastab nüüd kohe um,. Pour être franc... kui nüüd päris aus olla ja kuna Euroopa Investeerimispank operatiivselt ja nagu ma ka selgitasin, tegelikult ei saaks midagi eriti Iraanis ette võtta. ja lisaks sellele on ka väga vähe varusid meie äh, võimalustes vastavalt välistegevuse mandaadile, siis oleks meil keerukas kiirelt ja tõhusalt tegutseda Iraanis aga see tähendaks seda, et me seaksime ohtu Euroopa. kuna me ei saaks kasutada kapitaliturge, dollari kapitaliturge, alternatiiviks võiks olla lühem lahendus, otsesem lahendus, mis viiks kokku omavahel Euroopa finantseerimisvõimalused ja Iraani, jättes Euroopa Investeerimispanga kõrvale läbi siis usaldusfondide. aga pean alandlikult tunnistama, et ei ole väga põhjalikult tutvunud erinevate võimalike mehhanismidega. hästi. välisasjade komisjoni raportöör. kas see vastus äh, tekitas teis lisaküsimusi või kommentaare? noh. ei, sellisel juhul saab sõna nüüd härra Levanovski tema on Euroopa Parlamendi äh, delegatsiooni liige Iraani küsimustes. jah, aitäh. tuumakokkulepe äh, oli mitmepoolsete professionaalsete läbirääkimiste diplomaatia võit ja võiduks kogu piirkonnale. algusest peale tegemist ei olnud ainult tuumakokkuleppega, vaid äh, riigi avamisega ja toetasime reformistlikke jõude Iraanis. samuti äh, tegelesime selliste teemadega nagu inimõigused ning äh, militaaroperatsioonidega. algusest peale tegelikult on olnud äh, raskuseks pangasektor ning see, kuidas siis edasi anda Iraani rahvale seda, mis me lubasime nüüd me näeme, olukord on veelgi keerukam, aga siiski ohjatav. Euroopa strateegilised valikud on väga selged ja kõik riigipead, valitsusjuhid toetasid seda Sofias, seda meie julgeoleku ja ülemaailmse julgeoleku nimel sellepärast et eesmärgiks on äh, tuumarelvade mittelevitamise strateegia. sellest tulenevalt me peame toetama ka õiguspärast äriajamist Iraanis ning me peame seda ka edasi tegema. selleks on vaja delegeeritud akte, kahte, üks neist öö, äh, uuendab statuut ja teine investeerimispanga mandaati ja laenamist pangal on põhjusi olla ettevaatlik, aga ma ei usu, et meil on mingit paremat alternatiivi, kui me tahame minna edasi tuumakokkuleppest. ma usun, et meie tegevus seisneb Euroopa Liidu majandusliku suveräänsuse näitamises ja seega toetan aitäh, te ütlete meile, et Euroopa Investeerimispanga aktsionärid soovivad seda mm, delegeeritud äh, akti ja investeerimispank on raskustes. aktsionäride ühehäälse soovi elluviimisega. proua alaline raportöör eelarvekomisjonist proua Kardias saab alla investeerimispanga laenude küsimuses. president, creo que no voy a aclarar nada lo que. jah, eh, suur tänu. ma arvan, et mul ei ole siin midagi selgitada, eh, see on selge, et eh, no konkreet-, me ei räägi konkreetsetest investeeringutest, Iraanis, vaid me räägime diplomaatilisest žestist, lihtsalt diplomaatilisest žestist ning arvestades Ameerika Ühendriikide taganemist tuumaleppes ning võimalikke sanktsioone, siis diplomaatiline žest, mida Euroopa Liit praegu teha soovib, mida kõrge esindaja Mogherini teha soovib, on ehk olulisem kui võimalikud finantstagajärjed, mis edaspidi võivad tabada EIB-d. panga juhid leiavad, et selle diplomaatilise žesti võib heaks kiita ning ka edaspidi, kuigi me täpselt veel ei tea, millised saavad olema tagajärjed rahaturgudele, ning Euroopa Liidu äh, investeeri- ning ka investeerimispanga finantsvahenditele, äh, siis praegu me vajame ikkagi rohkem informatsiooni äh, selle kohta, millised võivad olla finantstagajärjed nii hästi EIB-le kui ka Euroopa Liidule ning ma leian, et poliitiline positsioon ja soov on see piisavalt selge, et me soovime siin edasi liikuda. soovime edu saavutada. ning kui me kanname Iraani toetuskõlblike riikide nimekirja, siis see ei tähenda veel seda, et sinna hakatakse investeerima meie kriitika EIB suunas oli äh, tavaliselt suunatud ikkagi nende ettevaatlikkusele ning kui me nüüd äh, saame üle oma hirmudest, äh, siis tegelikult on küsimus ikkagi selles, kas me soovime toetada Iraaniga sõlmitud tuumalepet. see on kõige olulisem voilà Euh, võib-olla siis ühel heal päeval Euroopa Liit kasutab ka oma raha, eurot, selleks äh, euro äh,, majandus- ja finantsküsimustes äh, nagu Ameerika Ühendriikide dollarid, sellel oleks ju oma mõte, härra Sarvamaa. aitäh, lugupeetud esimees ma hästi lühidalt ütleksin, et olgugi, et me ei tea, millised on tehnilised või eelarvelised tagajärjed või eelarve kontrolli tagajärjed, kui me seda raha kasutame ning see on ka põhjuseks, miks me seda siin arutame. ja me ei tea, millised on tagajärjed Euroopa Investeerimispangale, aga üks asi tuleb siiski välja ütelda. vastasel juhul inimesed arvavad, et äh, me oleme sajaprotsendiliselt poliitika osas nõus. ma hästi lühidalt küsiksin ka seoses härra Fleckensteini strateegiaga, ma isegi ei oota vastust teilt, aga küsiksin, mis te arvate? meil on väga tugevad positsioonid selles osas et me oleme saavutanud äh, ajaloolisi edusamme Lähis-Ida rahu ja stabiilsuse tagamisel ning et see on meie huvides. mina sean selle küsimärgi alla, peab ikkagi vaatama, kas meil on õigus, ma loodan, et see poliitika on õigeks osutunud, aga praegu kõik räägib selle vastu. Iraanil on palju raha ja tal oleks ka palju ressursse aga kus ta neid ja kuidas ta neid kasutab, see ei ole nüüd päris heaks eeskujuks. see on täielikult vastuolus kõige sellega, mida meie peame väärtuste osas kalliks ja see on ka vastuolus tõesti kõikide meie väärtustega. nii et jah, hästi. Äh, pumbakem nüüd äh, palju raha reformistide leeri, aga ütleksin siiski, et nad ei ole reformistid, vaid toetavad diktaatorlust. Äh, diktaatorid, äh, kes äh, rõhub omaenda rahvast ning mis on sõjakas ka Lähis-Idas ning Kaukaasias ning see strateegia, mis neil on, ei tähenda küll rahu. Merci, alors aitäh, härra Sanno, ma olin nüüd esimene sõnavõtja pikast nimekirjast. Äh, nüüd saab sõna härra Stewart Anju, kes on härra Fidži asendaja koordinaatorina FTD nimel. Making Iran eligible for European Investment Bank finance. EIB valikukriteeriumide vastamine võib tekitada suuri probleeme, nagu UKIP-i esindajana olen loomulikult vastu igasugune finantsoperatsioonide laiendamisele kolmandatele riikidele EIB poolest, kuid antud juhul võiks tekkida reaalne poliitiline ja majanduslik probleem Iraani puhul. ma mõistan küll, miks nad seda tagant suruvad, kuid Trumpi tegevuse järel näeb komisjon võimalust maailma areenil tegutseda ja Ameerika liidrirolli küsimärgi alla seada, mina arvan, et see on rohkem edevus ja mitte poliitiliste probleemide lahendamine Lähis-Idas. kui ameeriklased lahkuvad ja sanktsioonid uuesti kehtestavad, kuidas see mõjutab Euroopa Investeerimispanga finantseerimisoperatsioone? Nad kasutavad USA turge tu-, ra-, laenamiseks, seda rõhutatakse Reutersi artiklis, kus mainitakse mitmeid allikaid, öeldes, et pangale ei meeldi komisjoni ettepanek kuivõrd äh, tema vahendid tulevad osaturgudelt. kuidas reageeriks Trump sellisele sammule? pinged on suured äh, kaubandussõja kontekstis Euroopa Liidu ja USA vahel ja teine probleem on see, et Iraan juba valmistub selleks, et tuumakokkulepe nurjub kaks nädalat tagasi. Äh, Iraani aatomienergiaorganisatsiooni juht ütles, et ettevalmistustöö on käigus uute tsentrifuugide ehitamiseks nii et isegi Iraan valmistub selleks, et äh, tuumalepe nurjub. ja lisaks see keerukas otsus, mida komisjon välja pakub, ei ole kuidagi demokraatlik viis äh, nii oluliste poliitiliste küsimustega tegelemiseks. parlamendi, äh, kui parlament kõrvale jätta, puudub kontroll selliste otsuste üle. kui USA taas kehtestab sanktsioonid Äh, me peame ära vaatama, mis, mis juhtub, meil on vähe aega, see ma kutsuksin meie komisjoni üles seda tegema. suur tänu, härra Agnew. ja nüüd saab sõna härra Dupree. esimees, aitäh. on selge, et tegemist on keeruka küsimusega mina ei tahaks rääkida sisust, aga räägiksin sellest, kuidas seda nähakse, millised võiksid olla poliitilised tagajärjed. on selge, et praeguses kontekstis selline otsus võib näida ainult Ameerika vastase sammuna. president Trump võttis oma otsused meiega nõu pidamata, nii et selles mõttes mul eriti süümepiinu ei ole, kuid seda nähakse ka kui toetusakti Iraani ametivõimudele. Iraani puhul on tegemist teokraatliku diktatuuriga, mis ei austa inimõigusi ja mis destabiliseerib Lähis-Ida riike, Süüriat, Jeemenit. nii et äh, küsimus on selles, kas me nüüd peame poliitilise žesti tegema valitsusjuhid ja riigipead tunduvad seda toetavat samas. ja sisuliselt ma ei näe, mis mõte oleks sellisel otsusel praegu. esiteks sellepärast, et äh, see otsus oleks äh, puhtteoreetiline, seda ei rakendataks. seda juba öeldi ja risk seisneb selles, et, et seda ei rakendata, et risk ei olegi, et seda rakendatakse, mis kasu sellest siis on? teiseks, kui seda rakendatakse, siis kaasnevad sellega just nimelt riskid. sellel võib olla mõju Euroopa Liidu eelarvele ja Euroopa Investeerimispanga operatsioonidele. esimees, reageerige meie komisjonis, mis on eelarve küsimustega tegelev komisjon. kui selline otsus võetakse ja ellu rakendatakse, siis peab olema riskihinnang. see, selliseid otsuseid me võtame ju ka teiste teemade puhul nõuame riskihinnangut, et komisjon ja Euroopa Investeerimispank ütleksid meile, milliste riskidega võiks olla tegemist, kui selline öö, otsus langetatakse ja ellu rakendatakse, nii et ametlikult ma siin öö, taotlen, et Euroopa Komisjon, neilt nõutaks riskihinnangut Euroopa Investeerimispangalt. ja teiseks, me soovime ka, et Euroopa Komisjon arvestades härra Trumpi positsiooni, me tahame teada, millised on meetmed, millega kavatsetakse kaitsta Euroopa ettevõtteid, kes hakkavad tegutsema Iraanis, sest siiamaani olen kuulnud ainult avaldusi ja pole näinud ühtegi konkreetset meedet. nii et ma arvan, et äh, eelarve kontrolli komisjon peab nõudma riskihinnangut, enne kui see otsus langetatakse. jah, selle, see on selge härra Muresson, äh, Rahvapartei variraportöörina tahaksin öelda järgmist selle teema kohta. esiteks, kas Iraan on demokraatlik riik, mis austab Euroopa standardeid nagu liuk-, liikmesriigid, vastus loomulikult ei. nii et me teame, kellega meil on tegu ja ma olen nõus sellega, mida Gerard Depree ja ka Petri Sarvanmaa ütlesid olukorra kohta Iraanis aga siiski oli poliitiline kokkulepe nõukogu tasandil kõigi liikmesriikidega, kes olid kaasatud ja selle kohaselt oleme me osa tuumakokkuleppest ja hinnangute kohaselt tuumaleping režiimiga, mis meile ei meeldi ja kes kahtlemata ei ole nagu meie, et selline tuumalep-, tuumakokkulepe toimib. ja sellepärast on järeldus ja seda toetavad ka välispoliitika eksperdid parlamendis et me tahame säilitada tuumakokkulepped, vaatamata Ameerika praeguse presidendi ühepoolsele otsusele. selleks, et säilitada tuumalepe, on laual ettepanek Iraan äh, viia toetuskõlbulike riikide nimekirja. aga see ei tähenda automaatselt, et me rahastame selles riigis olevat projekte, on, on, seal on, nimekirjas on ka Venemaa ja Euroopa Investeerimispank ei ole rahaliselt seal mitte midagi teinud aastaid, aastast kaks tuhat viisteist, andnud laenusid. sellepärast ma ütlen, ma arvan, et me ei peaks selle delegeeritud akti vastu olema, peaksime lubama Iraani nimekirja panemist, arvestades poliitilist kohustust, mille me endale võtame Euroopa Investeerimispank peaks ainult osalema projektides siis, kui ta on kindel, et ähm, et raha on vastavas EIB ettepanekutega ja et see ei satu mitte kuidagi režiimi kätte ja kas-, et seda kasutatakse eesmärkidel, mis ei ole meie eesmärkide vastased. see on poliitiline otsus, EIB on Euroopa Liidu pank, seega ta peab rakendama poliitilisi otsuseid, mille meie langetame, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, nõukogu, muidugi tuleb teha seda nii, et riske minimeeritakse. EIB suhtes kolleegid ju ka teavad seal, et ma väga hindan nende tööd ja, ja panust tähtsatesse projektidesse, nad on igat, aga samas nende roll on rakendada Euroopa Liidu poliitikaid. kui poliitika on olemas, tuleb seda ka rakendada ja EIB esindajad nüüd äh, tsiteerisid Wall Street Journalit, mis tsiteerib äh, Valget Maja ja et, et võiksid tekkida ohud Ameer-, Ameerika turul vastavalt sellele äh,. austan küll Wall Street Journalit, aga peame siiski otsuse, poliitilise otsuse langetama, see ei saa tugineda Valget Maja tsiteerivatele allikatele ja me teame, et Euroopa Liit Iraani äh, tuumakokkuleppe suhtes on teistsugusel seisukohal kui Valge Maja. jah, on toimunud rünnakuid äh, säutse ja neid tuleb ka edaspidi meie suuna vastu, aga peame jääma ühtseks, peame võtma otsuse vastu. ja me ei pea tingimata survele, isegi ähvardustele järele andma mida avalikult tehakse ka läbi meedia, mida te siin tsiteerisite. ütleksin ettevaatlikult, vastutustundlikult, ei tohiks hetkel me selle delegeeritud akti vastu olla, kuid peaksime jääma väga tähelepanelikult, kuulsime, kuulsin ka tähelepanelikult, mida Gerard ütles. peame jääma edasi väga tähelepanelikuks EIB osaluse suhtes projektides Iraanis ja et need projektid vastaksid meie poliitilistele eesmärkidele, aitäh. Merci aitäh, härra Kölmel! suur tänu, esimees! enamikule enamikuga eelkõnelejatest ma nõustun täielikult, kuid ma soovin selgelt rõhutada seda, et me soovime siin teha selget vahet poliitilise tausta ja meie kui eelarvekomisjoni ülesannete vahel. poliitiline taust on ilmselge, siin ei ole vaja korrata juba eelöeldut kuid see ei ole ju meie ülesanne. meie ülesanne on kaaluda, kas see kavandatud meede tagada rahastus, eh, on õige eh, ning eh, tegemist on välispoliitilise küsimusega, ma olen ma tean liiga vähe kuulnud toetavaid argumente, kuid ma olen kuulnud piisavalt palju vastuargumente ning seetõttu ma hoiatan selle ees, et me siin nüüd praegu, kui me soovime toetada välispoliitilist liini, siis me lõpuks ikkagi teeme otsuse, mis põhjustab väga suuri probleeme ning see näitaks Euroopa Liidu nõrkust ning kui me lõpuks äh, lõuame kokkuleppeni Euroopa Liitude, Liidu liikmesriikide vahel, siis tuleb seda toetada, kuid meil on vaja leida sellele tõepoolest siis ka rahaline kate ning praegu on küsimusi rohkem kui vastuseid, aitäh. aitäh, härra Kölmel, härra Poolt. Howard um,. aitäh, esimees. minu meelest see on väga kummaline et Iraan, et see, kuidas räägitakse Iraani tuumakokkuleppest, kõlab selliselt, et kokkulepe peaks minema palju kaugemale kui kontroll ja massihävitusrelvade piiramine. see on pikk ajalugu juba pärast teist maailmasõda relvastuskontrolli vallas kokkulepped on sõlmitud, neid on arendatud, neist ei ole alati kinni peetud. ja mõnikord tundub, et, et vabad käed on antud. ma, mõnikord tundub, et Iraanile on antud vabad käed teha kõike seda, mida ta teeb. kaasa arvatud eile poodi selgelt süütu inimene. selliseid asju tuumakokkuleppega ei toetatud, siin oli juttu tuumarelvastuse piiramisest. ja samuti tundub mulle kummaline strateegiline mõtlemine öelda, et nüüd on suurepärane hetk otsuse langetamiseks. täna oleme kuulnud äh, paljudelt liikmetelt ja äh, need, kes meile aru annavad, et äh, positiivsed tagajärjed ei ole üldse selged. kui inimene, kui nüüd tuleb langetada otsus, mida tegelikult ei ole vaja langetada oma eesmärgil, on taganetud sellisel juhul pragmaatilisusest ja ka strateegilisest mõtlemisest. nii et me ei tea millised saavad olema järgmised poliitilised arengud, tagajärjed, me teame, et äh, puudub üksmeel ohtude osas. me ei tea, missugune see oleks äh, selle otsuse vastuvõtja tagajärjed. aga tundub, et me siiski teame, et tegelikult me ei taha ju raha laenata eh, lähimal ajal nii et see on see asi, mida me tõesti teame. ma küll protsessidega täpselt kursis ei ole, aga mulle tundub, et oht on sattuda olukorda, kus me võtame otsuse lihtsalt sellepärast, et tundub, et see on õige asi põhimõtteliselt, aga ei mõtle me läbi pragmaatilisi tagajärgi. mul liht-, me peame olema väga ettevaatlikud, ma arvan, Euroopa Liiduna kui me sellist otsust kaalume, peame mõtlema, et mis siis juhtuks, kui otsust ei langetataks. kuid ja võib-olla lihtsalt on ka ajahetk vale. Merci, monsieur. suur aitäh, härra Puhner. kes on ahveti liige ma usun, et me ei tohi siin asju omavahel sassi ajada oma arutelu käigus. ühelt poolt on siin tegemist tuumaleppega see on seotud sanktsioonidega ning need sanktsioonid on nüüd kehtestatud. teisalt on meil tegemist inimõiguste küsimustega, selle kohta on vastu võetud eraldi sanktsioonid, need jäävad jätkuvalt kestma. kolmandaks, Iraani tegevus Lähis-Idas. ka siin ei ole see meie probleem, meie küsimus on ainult tuumalepe mis oli see põhjus, miks Iraan üleüldse selle leppega kaasa läks? ma e, olen parlamendis ilmselt ainus tuumafüüsik. mina ei oleks sellisele leppele alla kirjutanud, e, sest see lepe takistab Iraani ka rahumeelsel tuumaenergia kasutamisel e, uraani rikastamine on peatatud siin tasemel, mida mina spetsialistina heaks ei saa kiita, aga jätame selle praegu kõrvale. Iraan kirjutas sellele leppele alla, sest see võimaldas Iraani rahvale paremat elu ning see ongi kogu võti. Iraan jätkab uraani rikastamist ja kui see leppe kehtivuse kaotab, Eh, see tähendab, et Iraan eh, kas relvastub või ei relvastu, kuid sel juhul on ikkagi rahval vaja saada signaali ning signaaliks on meiepoolsed investeeringud. kui nüüd see lepe kaotab kehtivuse, siis Saudi Araabia on juba praegu lubanud, eh, et ka nemad hakkavad tuumapommi ehitama ning ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, neil on see võimalik. kui Saudi Araabial on aga tuumapomm, siis tahavad seda ka teised. tuumarelva tõkestamise alasel konverentsil osalesin ka mina ning seal oli olukord täiesti selge. kui me Iraani äh, le-, tuumaleppe jõus hoiame äh, ning äh, sellega seondub siis ka sanktsioonide äh, tühistamine või siis me võimaldame Lähis-Idas totaalset võidurelvastumist. minu arvates on vastus selge. siin ei ole küsimus rahas, küsimus on oluliselt tähtsam. aitäh. aitäh et jagasite meiega oma ekspertteadmisi. proua Lalonde. aitäh, esimees. ma tahtsin öelda seda, et olen täiesti nõus kolleegiga. tuleb kaaluda poolt ja vastu argumente ja hetkel äh, on risk selles, et me ei mõtle põhjalikult läbi ja peame kinni sellest, on, on suurem kui mitte seda teha. Saudi Araabial on pomm valmis, kui äh, Iraan taasalustab äh, tuumarelvastumist ja see on kogu regiooni jaoks väga suur oht. ma tunnen Iraani natukene ja võin öelda, et sanktsioonid iraanlastele selle eest on maksnud muidugi Iraani rahvas, nagu kõigi sanktsioonide puhul kõikjal ja ajatollad ei ole mitte need, kes tagajärgede all kannatavad. ma arvan, et see oleks väga halb signaal, kui Euroopa Liit ei peaks kinni tuumaleppest. anna andeks, aga küsimus ei ole mitte selles. ma olen, olen tuumalepingu säilitamise poolt kui me nüüd Iraani viime ühest nimekirjast teise, et need, kes on potentsiaalsed toetussaajad või mitte, siis see ei tähenda seda, et, et kuidagi satuks ohtu meie soov kinni pidada tuumaleppest. jah, aga üks lepingu osa on just nimelt see, et Euroopa ettevõtted saavad investeerida Iraani, Iraani ja seepärast on vaja ka mehhanisme selleks, et need ettevõtted saaksid seda teha, et Peugeot näiteks oli seal, tuli tagasi, Total juba tuleb tagasi, see on väga halb signaal ja tule- ja tagajärjed on väga negatiivsed, Iraan pöördub siis Hiina poole, mida on juba, ongi tehtud Venemaa poole, mis mõte oleks Euroopal seda teha? hea küll, toetame Saudi Araabiat, aga ma ei usu, et meil on siit palju võita sel-, sellisel juhul. aitäh, teisi sõnavõtusoove ei ole igal juhul see küsimus võimaldab eurooplastel hinnata oma poliitilist mõjuvõimu maailma tasandil. härra Dupré tegi ettepaneku, et me võiksime Euroopa Investeerimispangal paluda riski hinnata. millist kahju võiks see tuua endale kaasa EIB-le, kui ta hakkaks suurtes, suurinvesteeringuid tegema Iraani see tänane mõttevahetus oli igati sisukas ja viis meid ka edasi. võib-olla võiks äh, välisteeninduse, välisteenistuse esindaja härra Torsten Batfred meile pisut selgitada, mis on EAS-i nägemus lühidalt. tänan, esimees seda on mõned vist juba ka maininud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, et on äh, üldine konsensus Euroopa Liidus toetada tuumalepet, isegi siis, kui USA lahkub ja sanktsioonid, majanduslikud meetmed, äh, koostöö Iraaniga, see on osa kõik tuumaleppest, lahutamatu osa, kõiksugused meetmed Äh, mis sellisel juhul ka toetaksid pikas perspektiivis tuumalepingut. kokkuvõttes geopoliitiline kliima, selle kohta ei ole teile vaja midagi enam seletada, milline on olukord. see ei ole mitte ainus meede, on ka teisi meetmeid, äh, hõlmatus USA suunal, on blokeerimisstatuut paralleelmeetmena, mis ajakohastatakse, on äh, meetmeid, mida me arutame liikmesriikidega, nafta import Euroopa Liitu, kuidas see võiks jätkuda vaatamata uuele olukorrale seoses USA sanktsioonide, sekundaarsete sanktsioonidega, nii et me jätkame tegevust Iraani suunal, nagu kuueteistkümnendal me ka juba teatasime. ja see võiks olla toetav meede minu ettepanek on, et me praeguksi, praegu piirduksime sellega. järgmisel koosolekul koordinaatorid otsustavad kindlasti kirjalikult, see tähendab, ma rääkisin järgmisest koosolekust, aga kuivõrd meil on kiire, siis see saab olema pigem kirjalik menetlus. kui on vaja järgmisel koosolekul seda hääletada, et me siis sõnastaksime äh, eelarvekomisjoni vastulause ja kõi-, fraktsioonide nelikümmend liiget võivad täiskogul äh, vastavalt tavapärasele tähtajale esitada sellise ettepaneku vastavalt kodukorra artikli kakssada viis. mis aga puudutab eelarvekomisjoni, siis vastulause ettepanek vajab äh, hinnangut ja otsust koordinaatorite poolt tänan kolleegid osalemast selles arutelus, mis oli igati sisukas. me näeme, missugune potentsiaal on Euroopa Liidul poliitiliselt olemas olles. ja kindlasti on äh, siin äh, põhjust arutelu korraldamiseks kui ameeriklased võivad rakendada väga raskeid trahve eurooplaste või Euroopa tootjate suunal, siis milline peaks olema Euroopa nägemus selles konfliktis, kas äh, ühel ilusal päeval euro võiks olla samasuguse potentsiaaliga kui dollar Ameerika ametivõimude jaoks praegu. suur tänu kõigile sõnavõtjatele, suur tänu väliskomisjoni kolleegidele, suur tänu Euroopa Komisjoni, EIB ja EAS-i esindajatele. arutelu on tänaseks hommikuks lõppenud selle teema osas ja läheme nüüd mandaadi juurde, mille eelarvekomisjon annab oma esindajatele see puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi ja parlamendi esialgseid seisukohti läbirääkimistel järgmise aasta eelarve osas ja annaksin sõna meie raportöör Daniele Viotile. tuletan meelde, et peame lõpetama ilmtingimata kell kaksteist kolmkümmend. suur aitäh, lugupeetud esimees, head kolleegid ma usun, et te olete saanud tutvuda eelarve ettepanekuga, mis komisjon äh, välja töötas, kas siis eelnõu kujul või siis, kui me oleme arutanud mandaati, mis peaks tulema hääletusele juulis täiskogul tahaksin nüüd natukene tehniliselt rääkida sellest küsimusest, vabandan, see on võib-olla ka igav, aga ma tahaksin siis läbi vaadata, millised on peamised äh, selle ettepaneku aspektid, mis komisjonilt tulevad ning seejärel äh, lähen ka poliitiliste küsimuste juurde. aga kõigepealt tehnilisemad küsimused. ning öö, äh, me näeme et, et kolm koma üheksa protsenti on eh, rohkem tõstetud eh, A eh, rubriigis võrreldes eelmise aastaga ning EFSi osas oleme nõus Euroopa kaitsealgatusega, aga ei saa seda toetada teiste programmide arvelt, mis on juba heaks kiidetud. samuti tuleks parandada assigneeringuid oluliste, äh, nende programmide jaoks, millel on olulised tagajärjed meie majandusele ning meie ettevõtetele ja ühiskonnale. nagu äh, Galileo Horisont kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi. Euroopa Solidaarsuskorpus. me oleme muidugi mõista rahul sellega, et programm heaks kiideti, aga ei ole vastuvõetav, et tuleb öö, nüüd eelarve no, asutustel leida vahendid selle jaoks see kohustus ei saa langeda kahele eelarveasutusele. üks B kaks koma kaheksa võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksateist ja väga hea, et mitmeaastased finantsraamistiku programmid saavad toetust siit ning äh, maksete viivitustega on ka toime tuldud, mis aga puudutab üks B olulisemat osa, siis noortealgatus jääb alles ja seda toetatakse veelgi enam ja muudetakse ka kokkulepet äh, kaasrahastamisküsimustes. võrreldes eelmise aastaga muidugi peame me rohkem tähelepanu pöörama veel ka sellele küsimusele, kui äh, arutame lõplikku kokkulepet. Äh, teine rubriik, siin on ette nähtud ühe koma kahe punktiline tõus signeeringutes kuus koma seitse protsenti võrreldes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastaga. me oleme rahul sellega, e, eriti mis puudutab julgeolekut ning rännet, aga siiski ei saa unustada ka seda, nii et seda kõike tehakse pärast aastatepikkusi kärpeid ning tegelik assigneeringute tõus on ainult ligi kaks protsenti. võttes arvesse seda, kuivõrd tõsine on rändekriis, oleks vaja rohkem vahendeid. neljandat aastat järjes on marginaal väga väike, varud väga väikesed ning ettenähtamatute juhtumite puhul võib tekkida raskusi. me kiidame heaks komisjoni jõupingutused. aga samas eh, on meil vaja vahendeid, mis võimaldaksid kiiremalt läbi vaadata ka meie varjupaigasüsteemi ja kui me kui liikmesriikide vahel kokkuleppele ei jõudnud, no siis ei olegi kokkulepet. koordineerimine ning äh, militaarinfo vahetus on samuti olenev, oluline. kolmeteist koma ühe protsendiline tõus neljandas äh, rubriigis, see on oluline ja on seotud esmajärjekorras äh, Türgi põgenike rahastamisvahendiga nii et tegelikult me ei, ei räägi kogu äh, neljanda rubriigi tõstmisest. Äh, me oleme siiski rahul sellega. lisaks sellele on ära mobiliseeritud ka kõik varud neljanda rubriigi siseselt, aga siin tuleks veel muidki meetmeid võtta sada miljonit on äh, ette nähtud äh, Vahemere äh, programmide jaoks. kuid kokkuvõttes tuleb ütelda, et Vahemere jaoks ette nähtud vahendid ei ole piisavad. ning pilootprojektid. koos kolleegidega me leiame tegemist kompromisslahendusega. me peaksime seda kasutama siis edasises töös komisjonidega aruteludes, aga peaksime lähtuma eelkõige just äh, poliitilistest kriteeriumitest, äh, millega siis ka komisjon peaks nõustuma. suur aitäh, lugupeetud pearaportöör. nüüd kuulame ära variraportöörid Monika Olmajärv. suur tänu, esimees kõigepealt soovin tänada kolleeg Viotit südamest suurepärase raporti eest. ma leian, et me suunistes paika pandud põhimõtteid on siin arvestatud, kuid on ka teatud kitsaskohti, nagu kolleeg juba ka mainis, see puudutab just arenguabi, naabrusabi, humanitaarabi. siin tuleb kindlasti lähiajal tegeleda kriiside lahendamisega Aafrika mandri inimeste probleemidega, kriisipiirkondadega, seal on kindlasti vaja rohkem vahendeid äh, ning äh, seetõttu olen ma ka pisut kriitiline selles osas, äh, et Türgi pagulasfondile nõutakse rohkem vahendeid, kui liikmesriikidele antakse ning minu arvates ei ole see vastuvõetav loomulikult ei ole küsimus ainult Türgis, kuid me peame mõtlema äh, ka sellele, kus humanitaarabi äh, vajatakse ja kus vajatakse raha integratsiooni jaoks, äh, selleks, et kriisipiirkonnad stabiliseeruksid ning me ei saa äh, siin edasi liikuda, kui liikmesriigid äh, tegutsevad väga aeglaselt ja kõhklevalt äh, ning seetõttu minu meelest on väga suure probleemiga tegemist siinkohal, sest inimesed asuvad ju jätkuvalt teele ning nad loodavad ikkagi piisavale toetusele ja abile. ning sooviksin tähelepanu juhtida veel ühele probleemile mm, siin on ikkagi arenguruumi veel, kui me vaatame äh, Horisont kakskümmend kakskümmend, ka Koosme programm, kaks koma kolm protsenti, äh, see ei ole ilmtingimata piisav, kui me vaatame äh, seda, et väga paljud head projektid, edukad projektid püüavad saada selle programmi raames toetust eh, ning samas me soovime innovatsiooni ju toetada. Eh, ning kui me tuleme tagasi rände ja julgeoleku küsimuste juurde, siis tegemist on kõige olulisemate prioriteetidega, mis meil üldse on eh, ning erinevad ametid, keda see puudutab, eh, nad vajavad toetust, mul on hea meel, et EU-LISA saab rohkem vahendeid, eh, kuid nagu, eh, see amet vajab tunduvalt rohkem personali ning minu jaoks on alati üllatav see, et euro just praegusel hetkel, nende vahendeid kärbitakse, nad saavad vähem üks koma kuus protsenti ning eh, kui me nüüd Eurojusti puhul näeme miinus üks koma kuute, siis see tekitab küsimusi ning ka terrorism, terrorismivastane võitlus eh, siin antakse juurde ainult viis ametikohta, mul tekib siin tõesti küsimus prioriteetide osas. ning eh, tegemist on ju ametitega, kus on vaja tööd tõhustada ning nad vajavad ka piisavalt vahendeid. meil on vaja saavutada siin kokkulepe. ma loodan, et see tõepoolest õnnestub ja äh, saavutada siin juurdekasvu sest seda on tungivalt vaja ning Dublini küsimuste jaoks ja Kreeka küsimuste jaoks äh, on vaja vahendeid juurde. positiivne on siin komisjoni lähenemine Äh, Interrail programmile äh, ning äh, ka sellele, et, et Erasmus plussi raames on inimestel võimalik Euroopaga paremini tutvuda, väga oluline on ka toetada uusi ettevõtmisi digiteerimise valdkonnas uute tehnoloogiate tutvustamisel, et inimesed saaksid siin võimalusi ka tööd leida. ma soovin kolleeg Piotit veel kord südamest tänada. me, meil on kindlasti veel väga palju arutamist liikmesriikidega, sest siin on kahtlemata palju küsimusi, ma ei usu, et liikmesriigid on siin väga kompromissi valmid, kui kõne all on Euroopa Liidu poolne rahastamine Ah, jah, see oleks tõesti hea, tegemist on viimase eelarvega selle ametiaja jooksul. ja loodetavasti saame seda parandada ja loodame, et liikmesriigid on samuti mõistvad. härra Kolmel, aga ma näen, et ta on lahkunud. härra Tüpre Euh, aitäh, lugupeetud esimees. et jumal teid ometigi kuulda võtaks selles osas, mis puudutab liikmesriikide äh, valmidust rahastada Euroopa Liitu. lugupeetud esimees, head kolleegid, esmalt äh, pean ütlema, et hindan äh, vägagi kõrgelt härra Joti poolt tehtud tööd. ma usun, et suurem osa tema poolt välja pakutud suundadest on sellised, millega saame nõustuda olgugi et teatud küsimustes me sooviksime äh, veelgi enamat. võtan need küsimused nüüd ka läbi. esmalt me leiame, et kosmeprogramm on prioriteetne meie fraktsiooni jaoks, ALDE jaoks ning äh, me tahaksime, et siin pingutataks rohkem, igal juhul me ei saa nõustuda selle kärpega, äh, mis on komisjoni poolt ette nähtud äh, signeeritud osas Erasmus pluss. Te teate, et see on prioriteet, nagu ka selle laiendamine äh, stažööridele ning seega me tahaksime meelde tuletada, et me tegime ka muudatusettepanekuid. kolmandaks, põhimõtteline küsimus ja meie komisjon ei ole alati äh, olnud äh, ühel meelel. me oleme ütelnud, et uute programmide rahastamine peab käima läbi uute vahendite ning mitte vanade vahendite ümbersuunamisega, mida me näeme, mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust ning äh, tööstusarengu programmi ja kaitseküsimuste, siin suunatakse ümber seega oma aruteles kahe tuhande üheksateistkümne aasta eelarve üle tuletame meelde neid põhimõtteid, eh, kolm märkust veel. mis puudutab noorte algatust, siis siin on kolmekümne kolme koma kolme protsendi võrra kärbitud võrreldes eelmise aastaga ma usun, et me peaksime vaatama, milline on õige tase. meil on ka tõsisem probleem teise rubriigiga. me näeme kahe tuhande üheksateistkümnendas aasta, aasta eelarves assigneeringud, mis on äh, mõeldud äh, kliimaküsimuste jaoks on, on kakskümmend koma üks protsenti ehk siis null koma üks protsenti rohkem kui eesmärk. kui me nüüd aga arvutame välja kogu perioodi äh, kohta need eraldised kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis me näeme, et kogu perioodi puhul see ei kehti ehk siis kakskümmend protsenti kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks, aga me ei pea kinni äh, ja eesmärgist, äh, milleks oli kakskümmend protsenti kogu mitmeaastase finantsraamistiku perioodi vältel aastatel kaks tuhat neliteist, kakskümmend. ehk siis meie küsimus on see, et kas me ei peaks teatud eluridasid äh, rohkem äh, rahastama selleks, et me suudaksime täita ka üldist eesmärki, milleks oli kaks tuhat, mm, kakskümmend protsenti assigneeringuid siis kliimamuutuste vastaseks võitluseks. kolmas rubriik, toetan seda, mida Monika Olmajärv ütles ma arvan, et me peaksime äh, väga täpse inventaari tegema oma vajaduste kohta. ja igal juhul on kolm ametit, äh, mille eelarve suurendamine on vajalik ja kiireloomuline. Frontex kõigepealt sellepärast, et välispiiride kontroll on äh, kardinaalselt oluline küsimus kõikides liikmesriikides ja see võib ka destabiliseerida olukorda. teiseks, EASO ühtne varjupaigarežiim ning kolmandaks Europol, politsei koostöö ning terrorismivastane võitlus. mul on aga veel ka üks viimane küsimus kolmanda rubriigi kohta ja ma kordaksin üle, mis ma ütlesin, lisatoetus on saja seitsmekümne viie miljoni ulatuses Kreekale ja Itaalia kohta ma ei näinud midagi, võib-olla nägin valesti kas nad ei ole midagi küsinud ah? Bon, proua Olmaier ilma mikrofonita. härra Debre, kas kontrollisite? hästi, tundub jah. ma kontrollin su vastuse ka üle. neljas rubriik. üks kommentaar, me tahtsime, et viie protsendi võrra mitme aasta jooksul kõik institutsioonid oma kulutusi vähendaksid ning vastavalt kontrollikooli raportile eh, on tulemused üllatavad sama perioodi vältel. ajutiste töötajate või mõne muu staatusega töötajate hulk on tõusnud oluliselt ning eh, vahendid palkade jaoks on üheksa protsendi võrra tõusnud. ja ma küll ei tahaks eh, hakata tulema tagasi juba lahenduse leidnud küsimuste juurde, aga äh, mul on ikkagi küsimusi siin. ja Türgi viimane märkus. minu fraktsioon leiab ja ma ise ka, et on vajalik rahastada Türgi äh, rahastut. see on hädavajalik stabiilsuse tagamiseks mitte ainult rändevoogude osas, vaid äh, ka poliitilise stabiilsuse tagamiseks Euroopas, mis ning aga vahendite äh, mahu osas, hulga osas on mul tõsiseid küsimusi. Need olid minupoolsed märkused praegu. aitäh nende märkuste eest. proua Nirjada vabandas ennast, tema on kuue variraportöör, härra Tarand samuti roheliste nimel. EFTD raportööri nimel härra Kolmel tuli siia, aga võib-olla soovite te jagada meiega omaenda arusaamu sellest raportist, mida härra Vjoti tutvustas. ja see no, käis siis kaheteistkümnenda juuli triloogia mandaadi kohta. tegemist on ettevalmistava faasiga loodetavaks lepituseks kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve küsimuses. noh? ei soovi? sellisel juhul härra Rüübi. jah, jah, suur tänu kolleeg Viotile. ma usun, et raskuspunktid on väga hästi valitud, just kosme on väga oluline, tähtis on, et ettevõtted toimiksid, et oleks piisavalt tööd ning seetõttu on oluline toetada just selliseid äh, programme, mis on suunatud tulevikule, mis on tulevikus järjest olulisemad. kolleeg Holmaier juhtis äh, tähelepanu ka Eurojustile ja tegemist on äärmiselt tähtsa teemaga, mis peaks olema esiplaanil. ma näen, et koostöö selles valdkonnas ei ole veel piisavalt hea ning mis puudutab Elisat ja andmekaitse alast tööd, siis siin oleks vaja teha rohkem. ma leian, et ka kommunikatsioonile tuleb edaspidi pöörata rohkem tähelepanu, see peaks olema tõhusam. ning lõpuks on küsimus ka selles, et Euroopa ühendamise rahastu annaks meie kodanikele enam lisandväärtust, sest Euroopa ühendamise rahastu investeerimisprogramm, mis on suunatud uute töökohtade loomisele, see tasub ennast ära ning seetõttu on see oluline ning tähtis on pöörata tähelepanu ka kaitsele, solidaarsuskorpus on samuti oluline tuleviku küsimus ning lõpetuseks sooviksin juhtida tähelepanu Rahvapartei jaoks olulisele äh, küsimusele äh, Horizon kakskümmend kakskümmend. meie, meie arvates on see äh, märgilise tähtsusega programm, see näitab, et Euroopa ei tohi konkurentsis tagasi langeda ning väga oluline on siin tõepoolest äh, jõuda järele teistele, seda näitavad ka Nobeli preemiad, mis on Euroopasse jõudnud ning me peame siin äh, pöörama sellele äh, piisavalt palju tähelepanu, nagu ka Erasmus plussile, sest et need on just need programmid, mis on olulised noorte jaoks ning siin on väga suuri võimalusi, nagu ka näiteks internetiühendusega seotud arengud Wi-Fi for you, eh, siin on vaja toetust ning ma loodan, et nõukoguga õnnestub meil siin ka oma seisukohti järjekindlalt kaitsta, aitäh. aitäh, härra Rüübi. rubriik kolm ei puuduta siis teisi rubriike, kas on veel sõnavõtusoove? ei, ma ei näe Aquariuse juhtum võib-olla viib komisjoni ja nõukogu selleni, et vaadatakse läbi mõningad prioriteedid ka eelarves kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks. noorte tööhõive. küsiks meie raportöörilt, kas me ei saaks osa assigneeringuid suunata struktuursemate meetmete poole? kutse, koolitus äh, ja õpe, see on struktureeriv tegevus ja see võimaldaks võidelda ka tõhusalt töötuse vastu noorte seas. mis on tõsine teatud liikmesriikides ja kuhu me saaksime vägagi kasulikult vahendeid suunata ja keskendudes eelkõige just sellisele struktureerivale tegevusele. ja lõpetuseks rääkisime kaitsetööstuse arendusfondist ja investeeringutest. võib-olla on tegemist siin võimalusega toonitada, et kui me Euroopa eelarves eraldame vahendeid kaitse jaoks, siis ehk saaksime kokku hoida selle arvelt liikmesriikide eelarvetes kui Euroopa Liidu eelarve muutub äh, tugevamaks, siis ehk äh, seeläbi oleks võimalik liikmesriikide äh, endi eelarvet vähendada. see võib-olla annaks ka paremat pilti meile sellest, mis on Euroopa Liidu lisaväärtus, ma arvan, et see on päris hea argument. muuta Euroopa mm, ihaldatavamaks härra Ureel võiks võib-olla meile ütelda ka paari sõnaga seda, mis äh, komisjon arvab, kas Aquariuse äh, Odüsseia äh, on viinud selleni, et plaanitakse veel mingeid muudatusi eelarves, palun. Thank you, chairman um,. I think it is clear. tänan, esimees, ma arvan, et iga inimene, kes seda arutelu on jälginud, näeb, et solidaarsuse küsimus Euroopa Liidus liikmesriikide vahel rändevallas on muutumas väga pingeid tekitavaks, arutelu on olnud intensiivne ja praeguseks ei ole konsensuseni jõutud nõukogus Dublini määruse läbivaatamise osas. selge on, et komisjon peab tähelepanelikult jälgima arutelu kulgu ja vajadusel olema valmis ka korrigeerima oma ettepanekuid või tegema ettepanekuid eelarvevahendite ümbersuunamiseks. hetkel veel selles staadiumis me ei ole, aga kindlasti jälgime seda arutelu tähelepanelikult. tahan tänada ka raportööri väga konstruktiivse lähenemise eest raportis. komisjon, nagu ikka, on valmis äh, abistama tehniliselt või andma selgitusi. lõpetuseks, esimees, kui lubate mõned praktilised teadaanded. Nendele on viidatud ka raporti projektis. kõigepealt komisjoni ettepanek parandada üldsätete määrust äh, noorte tööhõive algatuse osas, meil on nüüd äh, tähtaeg paigas ettepanekuks järgmine nädal, kahekümne kuues juuni. mis puudutab praegu käimasolevat hindamisprotsessi komisjonis, mis käib potentsiaalsete pilootprojektide ettevalmistamata tegevuste kohta, mis on Euroopa Parlament Äh, esitanud esialgse hinnangu saamiseks. nagu te isegi ette kujutate, on see tohutu suur töö, mis praegu on käimas ka Euroopa Komisjonis ja peaksime selle esialgse hinnangu saama teile esitada käesoleva kuu lõpuks, juuni lõpuks ja kindlasti sa-, piis aegsasti enne kaheteistkümnenda juuli triloogi ja lõpetuseks poliitiline kokkulepe on saavutatud nii kaitsealgatuse osas kui solidaarsuse korp-, solidaarsuskorpuse osas. Nende kahe kokkuleppe finantsmõju peab komisjon kirjalikus muudatusettepanekus ka sõnastama, mis tuleb ilmselt siis pärast suvepuhkust. aitäh, esimees aitäh, härra Urel. lõpetuseks härra Vioti. aitäh. tahaksin tänada äh, ka kõiki kolleege, kes sõna võtsid kommentaaride eest, mis olid igati asjalikud ja minu jaoks vägagi kasulikud. võib-olla nüüd räägiksin pigem poliitiliselt sellest, mitte tehniliselt, nagu sissejuhatusest tegin. ma usun, et järgmisel nädalal kas eh, tänu teie fraktsioonide muudatusettepanekutele ning järgmise nädala, tänu järg-, tööle, mis me järgmisel nädalal teeme selleks, et leida kompromisse, ma usun, et me saame väga selge tugeva positsiooni kindlates äh, küsimustes välja töötada. ja siis vaatame, mis hakkab saama nõukogus ja nõukoguga. ränne, kuid ka kolleegid Olmaier ja teised rääkisid Aquariuse juhtumist. alati on vaja, et midagi sellist traagilist juhtuks. et eh, midagi tehtaks ja et me aduksime seda ka oma koduriikides. aga kui me midagi peaksime siit õppima, siis võib-olla peaksime aitama ka nõukogul mõista et kui nad tahavad rohkem humanitaarabi, kui nad tahavad Äh, vähem äh, kui nad tahavad, et vähem laevu tuleks siia ja nii edasi, siis on vaja rohkem investeerida Aafrikasse, siis on vaja ka rohkem vahendeid selleks eelarvesse. selle muud viisi ei ole. me peame selgitama seda ka kodanikele, sellepärast et meie ei ole need, kes kärpeid teevad teiste fondide osas ja kes vähendavad investeerimisvahendeid. me peame selgitama kodanikele seda, et neid vahendeid enam ei kasutata nüüd enam mitte investeeringuteks äh, Euroopas, vaid Aafrikas. me peame seda selgitama ka nõukogule ja loodetavasti siis jõuame positsioonini, mis on mõistlik. muidugi mõista Itaaliast rääkides, siin on mul huvide konflikt teame, ja muidugi mõista on meil ka abi vaja. ootame abi ka neilt parlamendi kolleegidelt, äh, kes on nüüd enamuse saavutanud minu koduriigis. ja lõpetuseks spetsiifilised küsimused, Interrail, humanitaarabi, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi. ma saan kindlasti teie muudest muudatusettepanekud peatselt ja paneme siis need sisse, kui me oleme need läbi vaadanud. kolleeg Rüübi. ka mina tahaksin, et see viimane eelarve meie ameti aja jooksul oleks siis äh, heaks aluseks järgnevatele ning toetaksime seeläbi siis tulevasi põlvkondi. nagu ikka on kasu sellest tööst, mis me oleme teinud siin komisjonis, parlamendis ja mis me oleme teinud ka lepitusel, kuid samuti on kasu sellest, kui me kõik oma koduriikides valitsustega töötame selle nimel, et äh, nõukogus siis lõpptulemusena oleksid äh, positsioonid paindlikumad. veel kord Äh, tänud teile ja tänud ka tõlkidele, kes äh, ning äh, avaldan nendele omapoolset solidaarsust. Merci, monsieur le rapporteur général. suur aitäh meie pearaportöörile nende paljulubavate sõnade eest, mis kindlasti puhuvad Euroopale uut elu sisse aga olles nüüd seda ütelnud, muudatusettepanekud äh, härra Vjoti raporti eelnõu kohta tuleb esitada enne tänast õhtut kella kuute. hääletame eelarvekomisjonis kahekümne kuuend-, kaheksandal juunil ehk siis järgmisel nädalal. ma usun, et sellega saame oma töö lõpetada praegu, lõpetame enne kahtteist kolmekümmet täname tõlke osaluse eest ning loodame, et äh, te saavutate oma dialoogi raames tulemusi. sellega on meie koosolek peatatud. jätkame neliteist kolmkümmend.